Dear President. So. So, die Sitzung ist eröffnet. jätkame täiskogu osaistungjärguga, tere hommikust, kallid kolleegid, proua kolleeg aitäh, mul on päevakorda puudutav küsimus. Felipe Bourbon on